järgmisel äh, täiskogu istungjärgu nädalal ja nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kolleeg Fotiga raport. Äh, see on siis äh, välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles käsitleti Euroopa Liidu strateegilise kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale ja teil on raportöör sõna. aitäh, president, kallid kolleegid, mul on au teile esitleda soovitusi nõukogule ja komisjoni asepresidendile, kõrgele esindajale kaks aastat pärast seda, kui parlament võttis vastu tähtsa raporti, milles käsitleti Euroopa Liidu strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale. ma Rahvapartei raportöörina olin ka eelmise raporti koostamise juures. esimene raport, mis võeti vastu novembris kaks tuhat kuusteist, oli jagatud kahte ossa, kus toodi siis välja põhilised osapooled mis teevad siis propagandat Euroopa Liidule vaenulikku propagandat. siin toodi välja riiklikud osapooled, nagu näiteks Vene Föderatsioon ja mitteriiklikud osapooled, äh, põhiliselt just radikaliseerunud islamirühmitused nagu ISIS. seekord me otsustasime äh, raporti teistmoodi üles ehitada. seda siis tänu äh, suurte fraktsioonide panusele siin parlamendis meie eh, soovitused on siis mitmes osas, kõigepealt ütleme, milline on asjade seis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja kuidas võidelda siis hübriidsõja vastu. ning me toome välja ka selle, kui tähtis on vältida tsensuuri kui me võitleme vaenuliku propaganda vastu, võltsinformatsiooni, valeinformatsiooni vastu mida siis äh, Euroopa Liidu kohta levitatakse, täpselt samamoodi ka äh, nagu nende liikmesriikide vastu. me toome välja selle, kui tähtis on kõrge kvaliteediga ajakirjandus selleks, et äh, säilitada kõnevabadus, arvamusevabadus ja meediavabadus. me toome välja ka selle, mida oleks võimalik õigusloomelises raamistikus ära teha nii Euroopa Liidu tasandil kui ka üleilmsel tasandil. siin on isegi neid, kes leiavad, et tuleks sisse viia ka nii-öelda humanitaarne pool, selleks et me saaksime võidelda ka kübersõdade vastu või kübermaailmas leviva valeinfo vastu. me toonitame seda, kuidas öö, äh, osapooled on muutunud, näiteks radikaliseerunud organisatsioonide puhul toome me välja väga populaarsed veebileheküljed, mis on tegelikult tõstnud äh, noorte radikaliseerumise määra. Äh, räägime siin krüpteeritud äh, ja peidetud äh, sõnumitest, mida edastatakse ja mis on väga populaarsed. palju on tehtud äh, nii Euroopa Liidu institutsioonides, äh, Euroopa Liidus asuvates institutsioonides ja organisatsioonides ja ka kodanikuühiskonna organisatsioonides selle viimase kahe aasta jooksul. me toome selle kõik välja siis äh, ka äh, raporti viisades. ma tahaksin siin eriti just välja tuua võltsinformatsiooni käitumisjuhised, mis me oleme sisse viinud selleks, et äh, kaitsta demokraatiat, täpselt samamoodi ka Atlandi-ülene koostöö ja koostöö sarnaselt mõtlevate riikidega ja äh, ka siis Atlandi-ülese komisjoni raames tehtava koostöö. selles raportis me toome välja ka selle, millised on võltsinformatsiooni ja vaenuliku propaganda erinevad liigid ja kolmas osa on äh, keskendunud siis nendele meetmetele, kuidas kaitsta Euroopa Parlamendi valimisi. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal toimub üle kahekümne üheksa erineva valimise Euroopa Liidu liikmesriikides, kaasa arvatud ka Euroopa Parlamendi valimised, mis äh, toimuvad siis maikuus ja meie kogemused näitavad, et Vene Föderatsioon sekkub nii valimistesse kui ka referendumitesse Euroopa Liidus ja ka mujal ning me peame toonitama siin oma vastupanuvõimet äh, sellistele rünnakutele. me toome välja strateegilise kommunikatsiooni Stratkom Eesti rolli ning äh, samamoodi toome välja ka kaksteist rakkerühma, Lääne-Balkani äh, riikide töörühma ja ka Lähis- ja Lähis-Ida ja Põhja Aafrika riikidele suunatud töörühma. aitäh! ja nüüd saab sõna komisjoni asepresident, kõrge esindaja härra Miimitsa, palun. For... president, lugupeetud rahvasaadikud, mitmeid kordi oleme me rääkinud valeinformatsioonist ja välispidisest rikkumisest ja see küsimus on praegu pakilisem kui kunagi varem Euroopa Parlamendi valimiste pärast. aitäh kõigile, kes on siia panustanud, eriti aitäh äh, Anna-El Špirta-Fotigale, et ta äh, on nii kaasaegse raporti ja nii äh, koostanud ja nii head soovitused teinud. siin äh, on siis paika pandud tegevuskava äh, valeinformatsiooni vastu võitlemiseks ja komisjon on selle edastanud nõukogule hübriidohtude äh, vastane võitlus peaks olema ühine jõupingutus. meie jätkame oma osa panustamist, kuid ka liikmesriigid peavad üheskoos pingutama, sest nii nagu ka Euroopa Ülemkogu seda oma järeldustes ütleb soovituses tuuakse välja see, kui tähtis on arvamusevabadus, kõnevabadus ja meedia mitmekesisus selleks, et äh, ühiskond oleks äh, vastupanuvõimeline. ja tõesti, demokraatia peab siin tõesti olema osa meie vastusest äh, valeinformatsioonile. just selles vaimus me praegusel hetkel ka rakendame seda tegevuskava raportis kutsutakse Euroopa Liidu institutsioone üles tagama, et Euroopa Liidu strateegiline kommunikatsioon oleks kõrge prioriteediga Euroopa Liidu tegevuskavas ja et Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka institutsioonid teeksid koostööd võitlemaks võltsinformatsiooni leviku vastu. ma võin teile kinnitada, et see kõik juba toimub aga tegemist on pikaaegse jõupingutusega, mis läheb kaugemale Euroopa Parlamendi valimistest. nii et me ootame, eh, et parlament toetab meid eh, ka eelarveliste vahenditega eh, tegevuskava valeinfo leviku vastu. siin me oleme keskendunud oma kolmele strateegilisele rakkerühmale selleks, et nad leiaksid äh, lihtsamini valeinformatsiooni ja seda ka tõhusamalt analüüsiksid ja samuti tooksid äh, paremini välja selle negatiivse mõju, samamoodi parandame oma äh, kommunikatsioonikanaleid oma väärtuste toetamisel. järgmisel nädalal ähm, lükkame käima uue süsteemi, millega liikmesriikidel on lihtsam hinnata äh, andmeid ja samal ajal vahetada ka kogemusi võltsinformatsiooni vastases võitluses. sellel aastal, Euroopa Parlamendi valimiste aastal on meil lihtsam äh, teha äh, teadvustamise tööd ja üheskoos vastata ohtudele, kui vaja. mis puudutab teadlikkuse tõstmist, siis me peame tõesti äh, kodanikuühiskonna vastupanuvõimet suurendama. mul on väga hea meel, et te toote välja selle, mida me oleme e-Stratcom rakkerühmas teinud nii positiivse kommunikatsiooni kui ka võltsinfo vastases võitluses. ma tahaksin siiski kiita ka kahte teist rakkerühma, Lääne-Balkani ja Lõuna rakkerühma. East Stratcom rakkerühm oli tõesti öö, ähm, pilootprojektiks. nüüd on siin üle viie, viite tuhandet võltsinfojuhtumit Venemaalt äh, uuritud, kuid kahjuks äh, numbrid tõusevad ka edaspidi, sellepärast et probleem ei lahene lähiajal meie kõigi kohustuseks on hoolitseda selle eest, et Euroopa Parlamendi valimistesse võõrad jõud ei sekkuks. üheks võimaluseks on teadlikkust tõsta, teha koostööd meediakanalitega, kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja ka interneti sotsiaalmeediaplatvormidega. Euroopa Välisteenistus teeb selle nimel tööd koostöös siis parlamendi ja komisjoni erinevate teenistustega. see tegevuskava ilmselgelt arvestab erineva lähenemisega erinevates liikmesriikides, äh, lähtudes aga siiski meediavabadusest ja sõnavabadusest samal ajal me parandame oma koostööd ka väljaspoolse eh, sekkumise identifitseerimiseks ja ohtude vastaseks võitluseks, teeme seda siis nii G7 kui ka NATO raames. meie koostöös NATO-ga juba praegusel hetkel jagatakse ka siis infot erinevate aruannete kohta samamoodi töötame ühiseid tegevuskavasid välja hübriidohtude vastaseks võitluseks. me peaksime rohkem tegema koostööd oma naabritega selleks, et positiivset Euroopa tegevuskava edasi viia. peaksime välja saatma positiivseid sõnumeid ka naaberriikidele, see on väga tähtis selleks, et võidelda võltsinfo vastu ja toetada Euroopa väärtuste ülevalhoidmist kultuuriline ja majanduslik demo, eh, diplomaatia, tihe koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide eh, delegatsioonide, Euroopa Liidu delegatsioonide vahel koha peal on jõuliseks meetmeks selleks, et meie kuvandit kogu maailmas parandada. parim vahend võltsinfo vastu on ühelt poolt eh, toetada tervet meediakeskkonda ja teiselt poolt äh, Äh, välja tuua Euroopa Liidu poliitikate positiivne mõju. nii Euroopa Liidu kodanikel kui ka erinevate piirkondade elanikel on õigus saada korrektset informatsiooni, mitte võltsuudiseid. Neil on õigus äh, mitmekeel-, äh, pluralistlikule meediale ja kõrge kvaliteediga informatsioonile see näitab meie demokraatia ja ka Euroopa Liidu kvaliteeti. aitäh! E, e, suur tänu! ja nüüd e, saab sõna härra Manescu Rahvapartei nimel poolteist minutit. proua Manescu. tänan. kõigepealt ma soovin õnnitleda kolleeg Fotigat suurepärase raporti eest, mis tuleb täiesti õigel ajal me juhime tähelepanu vaenulikule valeinfole ja propagandale. liikmesriigid peavad vastu astuma sellistele kampaaniatele, eriti kui on tegu kolmandate riikide poolt toime pandud spionaažijuhtumitega on ka hariduslikke kampaaniaid ja muud sellist, samuti tuleks kohaselt rahastada East Stratcomi see teema on aktuaalsem kui kunagi varem. Euroopa Liit peab tegutsema ühtselt. ärgem unustage, et Venemaa kindral äh, Klasnov rääkis mittesõjaväelistest äh, meetmetest äh, oma eesmärkidel saavutamises, eesmärkide saavutamisel. me ei räägi mitte niivõrd valedest, kuivõrd räägime sellest, kuidas meie kodanike oskus teha vahet valel ja tõel võetakse ära, see ongi see propagandasõja pidamine. meil on vaja tugevalt ja kindlalt omalt poolt äh, vastata, meil on vaja koordineerida oma tegevust ka NATO ja G7 partneritega. kui me jääme tegevusetuks, siis see on ähvarduseks viiesajale miljonile kodanikule. see õõnestab meie väärtuse Euroopa Liidu terviklikkust. aitäh! suur tänu! nüüd järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel härra Eugen Freund, palun. tänan, juhataja. kahe kuu pärast toimuvad Euroopas järjekordsed valimised kui oli Brexiti referendum, Ameerika presidendivalimised ja Prantsusmaa presidendivalimised, juba siis oldi äh, silmitsi väljakutsetega, need väljakutsed on meil ka nüüd, internetis on äh, eriti just sotsiaalmeedias äh, väärinfokampaania käima läinud ja see väärinfo on niivõrd hästi sõnastatud, et on äh, raske eristada valet äh, tõest, äh, fakti, väärinfost. meil peab välisteenistuse eraldi osakond sellise infoga tegelema aga see on alles esimene programm, äh, esimene samm. probleem äh, seisneb selles, et äh, tehnoloogilised edusammud on jõudnud meie vastumeetmetest ette. me ikka võitleme eilse väärinfoga, üleeilsete vahenditega, kui me vaatame siin tehisintellekti arengut, siis äh, põhimõtteliselt on äh, tegemist äh, võltsvideode äh, koostamisega, mida ei saa õigetest videodest praktiliselt enam e-, eristadagi, sest sõnad on inimestele nii hästi suhu pandud, samas sõnad, mida, mida kunagi ei ole öeldud. lõpetuseks, daamid ja härrad ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid äh, selle raporti koostamisel, see oli minu viimane panus variraportöörina. järgmisesse parlamendi koosseisu ma enam ei garanteeri, mul oli hea meel Austria esindajana anda oma panus Euroopa Liidu kujunemisesse ja ma loodan, et äh, seda popul-, äh, protsessi ei hakka populistid ja natsionalistid äh, pidurdama, ainult äh, üheskoos äh, on meil võimalik luua tugev Euroopa, mis tuleb toime tuleviku väljakutsetega, aitäh! suur tänu! järgmisena ECR fraktsiooni nimel härra Tšernetski, palun. tänan, juhataja, proua volinik, lugupeetud daamid ja härrad ma soovin õnnitleda proua Fotigat väga olulise raporti eest. me oleme siin rindejoonel ja kui olla rindejoonel, siis äh, on olukord äh, selline, et äh, ajakirjandusmaastikku kasutatakse ära. meil tuleb võidelda oma vabaduste eest, mis on spetsiifiliste kolmandate riikide rünnaku all, keda ma ei hakka siin nimetama. Nad soovivad ära kasutada vahendeid meie vastu, meil on nüüd äh, valimised äh, tulemas. Ähm, see on äh, võimalus muutuseks, samuti Brexit me teame, et äh, vabaduse vaenlased üritavad äh, valimisi igati ära kasutada ja meil tuleb äh, tugevdada oma vastumeetmeid. suur tänu ja nüüd äh, ALDE nimel härra Stravitšius, palun. juhataja, volinik, kolleegid, juurdepääs infole tähendab seda, et äh, me riskime väärinfo saamisega, kõik liikmesriigid äh, eitavad äh, väärinfo ja vaenuliku propaganda ulatust avalikkusele, aga seda ulatust tuleb tunnistada ja tuleb võtta vastu meetmeid proaktiivselt ähm, selleks, et sellele tendentsile vastu astuda. meil tuleb väärinfo, valede ja propagandaturg Euroopa Liidus äh, lõpetada. Neid äh, sisendeid antakse nii Euroopa Liidu seest kui ka väljast. daamid ja härrad, on mitmesugust äh, terrorismi, näiteks sõjaline terrorism, aga ka sotsiaalturvalisusele suunatud terrorism, infoterrorism, sellega õõnestatakse meie kodanike äh, elu, ühiskonnaelu põhialuseid. infoterrorism on otseselt seotud äh, hübriidsõjaga ja sellega rünnatakse meie inimeste mõttemaailma selle asemel, et keskenduda siin nii-öelda haldjatele ja trollidele, tuleb meil panustada East Stratcomi finantsilisele toetamisele. selleks on vaja võtta vastu kiireloomulised otsused ja teha East Stratcom rakkerühmast äh, terviklik struktuur kohase rahastusega. suur tänu, järgmisena äh, roheliste nimel proua Rebecca Harms juhataja. nüüd äh, erinevalt äh, end-, eelmisest äh, Fatiga raportist olid fraktsioonid seekord palju rohkem ühel meelel, meil on juba kogemusi organiseeritud väärinfo, propaganda ja viha õhutamisega, meie ühiskondades on see kogemus juba palju sügavam. riik kellega me põhiliselt peame sel teemal rinda pistma, on Venemaa, mitte ainult Ukraina ei ole lahinguväli, vaid Venemaa, Kreml on äh, järjest suuremate püüdluste ja vahenditega võtnud äh, sihtmärgiks Euroopa kodanikud, äh, keda soovitakse oma valitsejate vastu üles ässitada, näiteks protestid Prantsusmaal Ehm, ja samuti äh, Brexiti hääletusele eelnenud aeg äh, on äh, ühed näited. meil tuleb väärinfot tuvastada ja võtta vastumeetmeid, meil on vaja rohkem eksperte ja rohkem raha sellesse valdkonda investeerida. E, East Stratcom peab kindlasti tulevikus tegema koostööd liikmesriikide vastavate ametiasutustega, sealhulgas luureasutuste ja NATO-ga. aga kõige olulisem on see, et äh, pluralism demokraatlikus ühiskonnas, äh, vaba sõltumatu meedia on äh, A ja O vihakõne ja propaganda vastases võitluses. suur tänu tähelepanu eest. tänan. järgmisena annan sõna härra Javier Kauso Permuile üheks minutiks, palun. suur tänu. nüüd on kulunud äh, kaks aastat äh, eelmisest raportist, siin on samad äh, süüdistused, samad argumendid, mis põhinevad samadel alustel, nagu me oleme juba varemgi kuulnud. Need sisepoliitilisi protsesse tahetakse panna välisjõudude süüks. aga valijad on need, kes karistavad parteisid nende neoliberaalse poliitika tõttu ja nüüd äh, parlament äh, soovib sõltumatuid äh, rakkerühmi luua, aga kuidas seda on võimalik äh, teha Euroopa rahadega, äh, parlament tahab kritiseerida, aga ei taha, et teda kritiseeritakse. suur tänu ja nüüd EFTD äh, nimel saab sõna härra Castaldo, palun jah, aitäh, on selge, et hübriidohud on olemas kuivõrd äh, info äh, levitamine on meie ühiskondade jaoks äh, üsna üha olulisem. küsimus on selles, kuivõrd intensiivselt ja tõhusalt neid rünnakuid läbi viiakse. ja kui me tahame, et niisugusest raportist oleks tõeliselt kasu meie kodanikele, siis äh, tuleks äh, veidi tasakaalustamatumalt sellesse, äh, sellele läheneda. et siin ei tohi piirduda ainult ühe riikide nimekirjaga või loeteluga ja tuleb viidata ka prokside kasutamisele, proksiserverite kasu, kasutamisele ja siin ei tohi äh, piirduda ainult äh, geograafilise äh, piiranguga ja kasutada äh, ebamäärast äh, sõnavara, rääkides äh, tsensuurist. mina olen sellele äh, raportile äh, vastu äh,, kuna äh, see on erapoolik ja meie arvates ebatõhus. Äh, suur tänu ja nüüd teine e fraktsiooni nimel härra Schaffhauser, palun aitäh, proua äh, Fotiga, te tegelikult ei räägi siin strateegilisest kommunikatsioonist, vaid pakute välja survemeetmeid võitlemaks ebamäärase propaganda vastu, mis justkui tuleks Euroopa Liidule vaenulikest riikidest. ja te lähtute siinsamast äh, vandenõu äh, loogikast, mis on lausa bolševistlik, kui täna hääletatud Kaljete äh, raport, äh, kes, kus nähti ka võõraid, võõrast kätt kõigi Euroopa vastaste ideede taga. Brexit on Putini süü, kollavestid Moskva süü, probleemid Varssavis, jällegi venelaste süü ja need raportid teevad ettepaneku laiendada tsensuuri, et võidelda kõikjal Euroopas üha laieneva inimeste rahulolematuse vastu, mille loomulikuks ja demokraatlikuks avalduseks on mõned äh, äh, valits-, äh, parteid ja valitsused ja see on jällegi vana, nagu vanasti kommunistlikul perioodil, kõik, kes on vastu, on reetlid ja teie reedate siin ühe suure poolaka pärandi, kes on nii suur, et nüüd on ta taevas. paavst Johannes Paulus Teine tegelikult Äh, äh, andis mulle ülesandeks äh, luua ja säilitada sidemeid kristliku Venemaaga, aga nüüd Euroopa lihtsalt lämbub, kuna talle ei pakuta võimalust hingata mitmekesisuse õhku. härra Tarand, sinise kaardi küsimus. tänan, juhataja. kas te olete nõus minuga? et äh, kui võrrelda proua Kalniete stalinismi ja igasuguste muude selliste asjadega, siis see on natukene ebakohane. proua Kalniete minu andmetel sündis Siberis Gulagi laagris, see on küsimus, võite vastata. jah, eile oli mul võimalus vahetada mõtteid proua Kalnietega ja rääkida tema Gulagi kogemusest aga jah, ei kuula, kui ma räägin. ja mina ütlesin, et siin sekkutakse seoses Venemaaga mitte ainult lähtudes tunnetest või ka kättemaksusoovist, vaid tuleb siiski äh, lähtuda arukast analüüsist ja öö, äh, luban seda endale öö, äh, öelda, sellepärast et olen öö, äh, võidelnud kommunismi vastu ja kaheksandal märtsil üheksakümne kaheksandal aastal koondasime siia kokku kõik kommunismi vastased jõud. kõnelejad katkestatakse. jätkame nüüd aruteluga ja ma annan sõna härra Funtulisele üheks minutiks, palun olgem nüüd äh, ausad, öelgem tõde välja. propaganda ei ole teie probleem, daamid ja härrad. Euroopa Liit äh, emiteerib kõige rohkem propagandat oma kodanike aadressil. probleemiks on see, kui miski on teie huvide vastane me rahastame tuhandeid äh, vabaühendusi, mis just nimelt toodavad propagandat. aga te nimetate seda oma väärtusteks, Euroopa Liidu väärtusteks, üldse ei küsi kodanike käest, kas nemad on sellega nõus. ja nüüd äh, leiate oma standarditest lähtuvalt, et kodanikud ei ole võimelised infot hindama. Teie patroniseeriv äh, suhtumine toob äh, kaasa selle, et äh, te ei saa kodanikest aru, kodanikud on aga hästi informeeritud ja otsustavad iseenda eest. suur tänu ja nüüd äh, proua Kalniete, üks minut, palun. tänan, juhataja. kui on üks soovitus, mida on ikka ja jälle korratud, siis äh, see on muuta East Stratcom terviklikuks äh, toimivaks osakonnaks äh, välisteenistuses, andes sellele adekvaatse rahastuse ja personali. me toetame endiselt ka Euroopa demokraatia rahastut, millega on meil võimalik äh, toetada venekeelset meediat nii Euroopa Liidus kui ka selle lähipiirkonnas. ja me samuti saadame sõnumi kõikidele Euroopa parteidele, olge läbipaistvad oma annetajate eh, osas. Euroopa valijad eh, peavad eh, teadma, milliseid parteisid rahustatakse otse või kaudselt Vene luureasutuste poolt, nii et need parteid oleksid Venemaa mitte alati demokraatlike huvide ruuporiks aitäh ja nüüd Julie Ward, üks minut, palun. propaganda Euroopa Liidu vastu ei tulene ainult kodukootud äh, paremäärmuslastelt, äh, kes soovivad Euroopa Liidu rahuprojekti hävitada. aastal kaks tuhat seitseteist juba sai selgeks, et äh, selle fenomeni äh, ühiseks nimetajaks on Venemaa ja teised riigid, kes ei jaga meie väärtusi, enne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta referendumit Putini agentidel võis olla väga suur mõju sellele referendumile ja Euroopa Liit peab võtma proaktiivseid meetmeid. kõigepealt tehnoloogiaettevõtted peavad investeerima rohkematesse vahenditesse, et tuvastada propagandat ja teha platvormide kasutajatele identiteediuuringuid, et välistada äh, trollid ja võtta ära finantsstiimulid nendelt, äh, kes tegelevad äh, trollimisega. meil on vaja rohkem tegevust poliitilisel Äh, tasandil, näiteks äh, Chopin ähm, Prantsuse parem äärmuslane äh, tõi Putini pressiesindaja tütre assistendiks Euroopa Parlamenti. Ühendkuningriigi valitsus endiselt ignoreerib seda vaenulikku propagandat, mis eelnes Brexiti hääletusele. me peame selgelt välja ütlema, kust on tulnud see must raha ja mida sellega on mõjutatud suur tänu, palun pidage kinni oma kõneajast ja nüüd üks minut ja härra Kristjan Tampereda. Äh, ca să contracarezi propaganda, trebuie să înțelegi mecanismele. Aitäh! Äh, et võidelda propaganda vastu, tuleb kõigepealt mõista, kuidas see toimib. riigiti on see erinev. Rumeenias äh, näiteks äh, äh, jagatakse äh, välja teste ja see toimub ühe teatriorganisatsiooni äh, kaudu ja ühe pensionil oleva koloneli äh, äh, kaudu. ja praegu on libauudiste mõju väga tugev ka Euroopa Liidu parla-, Euroopa Parlamendi valimisi silmas pidades ja eh, infot, mm, tõest infot eh, esitatakse tegelikult eh, väärinfona ja meie, meil, meie juhid tsiteerivad täiesti tõsiselt Sputnik, Sputnikut ja süüdistavad Soorost, öeldes, et tegemist on äh, korrumpeerunud äh, isikuga. aitäh, järgmisena saab sõna härra Pitsula, üks minut. Äh, Cambridge Analytica äh, skandaal kinnitas järjekordselt, kuidas saab mõjutada valimisi ja refor- ja referendumeid. ja me pärast Brexiti referendumit oleme ka näinud, Äh, mis võivad olla niisuguse tegutsemise tulemused. ka Venemaa mõju sotsiaalmeediale on äh, väga suur, see puudutab ka Euroopa äh, Parlamenti. Ähm, see ähm, peaks viima meid selleni, et me peame mõista, kuidas ähm, seda mõju avaldatakse ka Balkani riikides väljaspool Euroopa Liitu, kuid kõik libauudised ei tule mitte Venemaalt, ka läänest ja mujalt ja neil kõigil on üks eesmärk äh, nõrgestada Euroopa Liidu institutsioone. ja nüüd enne valimisi teeme ettepaneku äh, pakkuda Euroopa kodanikele tõest infot, kuna need on valimiste ja projekti, Euroopa projekti seisukohalt esmatähtsad. järgmisena äh, saab sõna härra Kovatšev. aitäh meil on äh, praegu käimas hübriidsõda ja me peame mõistma, et äh, meie meetmetest ei piisa. ma toetan seda, et East Stratcomi äh, töörühm oleks eraldiseisev toimiv üksus ja selleks oleks meil tarvis eraldada äh, kõigil äh, rahastust ja tuge. meil Bulgaarias on niisugune struktuur olemas äh, Maria Gabrieli äh, juhtimise, juhtimisel tegi Bulgaaria valitsus niisuguse ettepaneku asutada selline üksus, mis edendab uurivat ajakirjandust ja võitleb äh, propaganda vastu. me peame toetama äh, kõiki äh, niisuguseid struktuure, mis võitlevad libauudiste vastu, aga Euroopa Liit ei ole pühale, aga meie peame olema kriitilised, mistõttu ei tohiks lubada kolmandatel riikidel juhtida kõnelejad katkestatakse järgmisena saab sõna härra Kaaler, üks minut. aitäh, president, ma tahtsin tegelikult Eugen Freundile öelda, et olen sajaprotsendiliselt temaga nõus, aga kahjuks pole teda enam siin saalis, aga mind üllatas see, et ta kahe minuti jooksul ei suutnud välja öelda sõna Venemaa, see on võib-olla mingi Austria eripära, aga sellest pole mitte mingit kasu. hakakem asjadest õige nimega rääkima Venemaa soovib Euroopa Liitu destabiliseerida ning põhiliseks on just peavoolu nõrgestamine ja ükskõik milliseid vahendeid kasutades. Venemaa ja varasem Nõukogude Liit et neil on täiesti teistsugune ideoloogia, need ajad on ammu möödas, me peame endale selgeks tegema, et see kõik toimub selleks, et oma rahvastiku vastupanuvõimet suurendada seal, kus äh, raha voolab selleks, et äh, äh, sarnaselt mõtlejaid toetada. meil on vaja need, siin informatsiooni vahetada, Euroopa Liit saaks siin mängida koordineerivat rolli ja just sellepärast ma loodan, et Euroopa Liidu East Stratcom rakkerühma tööd toetatakse, et ta võrgustuks rohkem liikmesriikides olevate ekspertidega, aitäh! suur tänu, Äh, Paul Rangel soovis järgmisena sõna, aga teda siin ei ole, seega saab järgmisena sõna äh, härra Eduard Kukan. aitäh. Äh, Euroopa ees seisab, seisavad rängad ohud, mis ohustavad meie demokraatiat Äh, libauudised, propaganda kolmandatest riikidest on muutumas üha intensiivsemaks ja me peame püüdma nii Euroopa äh, Liidus äh, üldiselt kui ka riikides eraldi võidelda oma väärtuste eest ja niisuguse propaganda vastu. see puudutab Euroopa Liitu ja ka meie piiririike, idanaaberlust ja Balkani riike. siin tuleb just ähm, pöörata tähelepanu äh, regionaalsetele äh, küsimustele. ma äh, toetan ka üleskutset suurendada nende üksuste toetust ja ka Euroopa Liidu tele, toetada ka Euroopa Liidu delegatsioone kolmandates riikides. vaenuliku propaganda vastu võitlemine peab olema meie prioriteediks, mitte ainult tulevasi valimisi, äh, arvestades aga võttes arvesse ka äh, äh, komisjoni, nõukogu ja nii edasi. vastasel korral ei jää meie demokraatiat välissurvele ellu. aitäh, järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Kelam. aitäh East äh, Stratcom on saavutanud suurepäraseid tulemusi, see on äh, äh, analüüsinud ja on toonud näited üle viie tuhande Kremli libauudiste kohta ja me peaksime seda struktuuri laiendama ja tugevdama, eraldades vajalikku personali ja raha ülesanded nende ees on järjest äh, laiemad, äh, sest see puudutab, äh, siin on tarvis ka Lääne-Balkani Stratkomi ja nii edasi ja nüüd Euroopa Liidu tegevuskava ees seisab väga oluline ülesanne suurendada suutlikkust liikmesriikide ja institutsioonide poolt, tuleb teha ka koostööd erasektoriga, Äh, suurendada äh, teadlikkust äh, kõikjal, edendada haridust ja selleks on tarvis asjakohaseid ressursse, ka faktikontrollijad saaksid siin tuge pakkuda ja komisjoni ülesandeks oleks siis niisuguse Euroopa võrdustiku töö koordineerimine ja toetamine. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Stettina suur tänu, äh, proua äh, Fötiga. Äh, raport puudutab nõukogu kolmkümmend kaheksat soovitust. ja selle eesmärgiks on võidelda kolmandatest riikidest tuleva äh, propaganda vastu, kuid äh, just punkti H all on kõige olulisem info, mis puudutab äh, Venemaa propaganda vastu võitlemist. aastal kaks tuhat neliteist Venemaa kindral Gerassimov andis, avaldas uue doktriini sõja kohta, öeldes, et kohaselt Äh, edastatud sõnad on tõhusamad kui raketirünnak ja siin äh, jah, siin muidugi on mõeldud valesid, äh, mitte tõde ja sellest on saanud Kremli poliitika nurgakivi, nii et me peame olema teadlikud sellest, et oleme kaotamas hübriidsõda Venemaa vastu. me öö, oleme praegu öö, nõrgemad ja peame öö, selle olukorra ümber öö, pöörama aitäh! ma ei näe järgmist kõnelejat, proua Andrek Jäänet, seega annan nüüd sõna äh, Dubrovka Suitsale, palun. Pa u svakom slučaju sam zabrinuta zbog dezinformacija koje kolaju posljednje. aitäh, oleme äh, suures mures Äh, libauudiste väärinfo äh, pärast, mis on pärit kolmandatest äh, riikidest. see peaks meile kõigile muret valmistama, mistõttu me toetame seda raportit, kuivõrd siin võetakse arvesse võimalusi koordineerida meie tegevusi ja võidelda libauudiste ja propaganda vastu. me peame seda tegema endastki mõista ka liikmesriikides, aga kuivõrd internet äh, äh, puudutab kõiki riike, siis äh, on väga oluline ka piiriülene mõõde ja me peame siin oma tegevusi koordineerima. Venemaa propaganda on väga negatiivne, see kindlasti mõjutas ka Ühendkuningriigi referendumit ja me kanna-, kannatame praegu kõik selle tagajärgede all, samamoodi ka selle riigi kodanikud, erinevalt sellest, mida võib-olla mõned näivad, arvavad. on väga oluline, et äh, äh, kolmandad äh, riigid ei saaks meie valimisi mõjutada, sealhulgas ka Euroopa Parlamenti valimisi. järgmisena saab sõna härra Zdrojevski. aitäh, ma olen juba öelnud, et hübriidsõjas on tarvis ka hübriidvastuseid ehk siis keerukaid, kompleksseid vastuseid ja eh, selle, sellega peame võitlema eh, propaganda ja väärinfo vastu, aga eh, me peame ka küberturvalisuse ja, ja hariduse, koolituse ja koostöö aspektidele tähelepanu pöörama. strateegiline koostöö, strateegilise koostööd ütleksin, et olen veidi pettunud komisjoni lähenemises. siin Äh, see raport tegelikult ei ole komisjoni äh, algatusel koostatud, see on äh, proua Fotiga algatusel koostatud ja mina leian, et komisjon peaks olema siin esirinnas. küberturvalisuse ja hübe, hübriidsõja ja väärinfo vastases võitluses aega on meil vähe, see ei ole äh, hea märk. Euroopa Komisjon äh, on reageerinud liiga hilja äh, probleemidele, mis on esile kerkinud nii avalikus sfääris kui ka kaitses ja julgeolekus ja siin on väga head soovitused, äh, mida on ligi nelikümmend, need on väga õigeaegselt koostatud ja nüüd on õige hetk ka äh, jõuliselt vastata. Äh, aitäh, nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde. härra Rosares Kams, palun, teil on sõna esimesena üheks minutiks. aitäh vabandan, aga olin härra Barnier'ga kohtumisel kes on ju teatavasti väga hõivatud praegu, seega ma ei jõudnud õigel ajal kohale. propaganda eh, küsimus ja täpsemalt niisuguse propaganda eh, küsimus, eh, mille eesmärgiks on avalikkust eksitada ja mis käib ka äh, Äh, äh, mm, käsikäes igasuguse muu äh, väärinfoga on seotud teatud riikidega ja me peame olema siin jõulised, blokeerima kõik sellised äh, pahatahtlikud kavatsused kolmandate riikide poolt, millest mõned on väga äh, hästi teada, nagu äh, Venemaa näiteks, et nad ei saaks äh, mõjutada meie valimisi ja referendumeid, mistõttu ma ka tervitan komisjoni praegust lähenemist, mille eesmärgiks on võidelda niisuguse tegevuse vastu, aitäh! aitäh! ja järgmisena saab sõna härra Message aitäh! hübriidsõda ei ole midagi uut, aga äh, nüüd tehnoloogilise arenguga äh, seonduvalt on siin uusi kanaleid ja lihtsam on äh, inimesteni jõuda aga kodanike usaldus institutsioonide vastu on ajalooliselt madalal tasemel ja Euroopa avalikkuse Äh, mõjutamine, seega toob kaasa väga negatiivseid tagajärgi, seega ma ähm, toetan selle raporti soovitusi, aga demokraatlikes äh, riikides peaks äh, olema selge, et peaks olema ka lubatud kritiseerida Euroopa Liitu, kuna kõik kriitika ei ole tegelikult vaenutegevus. tahaksin rõhutada seda, kuivõrd juba mõnda aega oleme, peame, oleme piisa-, ei ole me piisavalt oma kodanikke kuulnud. aitäh, järgmisena saab sõna härra Epitideos, palun üks minut. E, aitäh, härra president, suur tänu tõesti, tehnoloogia areneb ülikiiresti ja just sellepärast propagandameetmed ähm, arenevad ka väga erinevalt äh, just äh, võltsuudiste levitamine ja tõe moonutamine on seeläbi väga lihtne. just sellepärast peab ühiskond võitlema propaganda vastu ja saab seda teha äh, tõe väljatoomisega, mitte aga vastaste tagakiusamise kaudu või siis kriitiliste ajakirjanike pokri pistmise kaudu. riiklikul tasandil on informatsioon ühiskonna jaoks väga tähtis, just sellepärast on meil väga tähtis, et oleks hästi toimiv avalik-õiguslik ringhääling. see aga kahjuks nii pole, näiteks äh, Kreekas äh, riiklikust televisioonist on saanud partei poliitiline meede valitseva partei jaoks ning asi on praeguseks hetkeks nii kaugele läinud, et äh, teatud äh, poliitikuid äh, see, saadetesse esinema enam ei kutsuta ja see toob endaga kaasa ebausaldusväärsuse ja nii ei ole võimalik ka usaldusväärselt edasi liikuda sosiaalisessa ja perinteisessäkin mediassa. Tänan. Nüüd äh, peavoolumeedias levinud info ähm, peab olema selline, mille põhjal kodanikud saavad teha põhjendatud otsuseid. sotsiaalmeedia, Facebook äh, ja teised äh, kannavad äh, suurt vastutust info eest, kas see on tõene või valene igal juhul on oluline väärinfo tuvastada niivõrd kiiresti kui võimalik, enne kui see levib võrguteenuste pakkujate kohustuseks on äh, tagada avatus ja see, äh, kes mis reklaami on tellinud. väärinfo tuleb äh, kiiresti kõrvaldada. meil on nüüd tehnoloogiline areng, mis võimaldab teha väga tõesena paistvaid võltsvideosid meil on vaja tõsta koolitust, tõsta teadlikkust, et selline info tuvastada ja avastada ja meil on vaja kindlasti meedia koostööd, et saavutada edu. järgmisena kolleeg Marjas, palun. aitäh, president, me räägime valeinformatsioonist, propagandast, võltsuudistest, aga seda kõike tuleks ka Euroopa Parlamendis siis äh, äh, kasutusele võtta kõiki neid ettepanekuid. me teame, et äh, Euroopa Parlament on andnud ühele instituudile ülesande kampaaniat teha ning see instituut kasutas küsitlusi, mida viidi läbi riiklikul tasandil riiklike valistamise, valimiste jaoks ja sellest tehti nüüd järeldusi, keda valitakse Euroopa Parlamenti ja keda mitte kui paljusid äh, valitakse tagasi ja nii edasi, see kõik on ju ka tegelikult propaganda. Äh, vaenulik propaganda, see on ka võltsuudiste levitamine, eesmärgistatud propaganda, mis on suunatud konkreetsete rahvasaadikute vastu, seda tuleb välja tuua ja see tuleb keelata. ning tuleb lõpetada selline Euroopa Parlamendi tegevus, see on täiesti vastuvõetamatu ning just sellepärast kõik kolleegid peavad äh, selle vastu võitlema, me ei tohi lubada võltsuudiste levitamist, kui mõningad meist ei valita tagasi ainult sellepärast, et mingi küsitlus kuskilt riigist seda ütleb, siis on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 aitäh, siin on väga palju räägitud sellest, et äh, tuleb tegeleda valeinformatsiooniga, mida levitatakse nii traditsiooniliste meediakanalite kui ka uute meediakanalite kaudu. kuid ka Euroopa Parlamendis levitatakse valeinfot ka siin selle arutelu ajal. näiteks härra Schaffhauser siin äh, levitas valeinfot. ta oma räpase suuga mõnitas Johannes Paulus teise pärandit. Ehm, ta ütles, et inimesed käituvad Johannes Paulus teise soovituste e, vastu ja see on väga õudne, me peaksime hukka mõistma inimesed, kes käituvad niimoodi. meie, kes me käitume vastavad Johannes Paulus teise soovitustele. meid kõiki häbimärgistati härra Schaffhauseri kõne kaudu ja ma arvan, et tegemist oli ühe kõige silmatorkavama kõnega, mille härra Schaffhauser täna siin pidas, aga ta ilmselgelt levitas siin valet, valet äh, Äh, mis võib-olla ei pruugi olla väljapoole nii ilmselge ja seda mõistetakse teistmoodi kui meie siin kohapeal, aitäh! aitäh, pidage palun kinni oma kõne eest ja nüüd annaksin uuesti sõna volinik Mimitsale selleks, et ta saaks selle arutelu kokku võtta. aitäh, president, lugupeetud rahvasaadikud, tegemist oli väga kasuliku aruteluga aitäh ähm, kolleeg Fotigale ja teistele sõna võtnud kolleegidele sellest arutelutelust saan kokku võtta, et me kõik, et meil kõigil on siin ühine huvi võitlemaks äh, valeinfo leviku vastu ja välise sekkumise vastu, seda just enne Euroopa Parlamendi valimisi. see arutelu oli jällegi üks võimalus suurendada teadlikkust äh, selle probleemi kohta ja veel kord rõhutaksin seda, kuidas ma hindan parlamendi rolli selle küsimus, tähtsa küsimuse päevakorras hoidmisel, aitäh. Mm, aitäh ja nüüd saab sõna raportöör Fatiga. aitäh esimees, president, aitäh, volinik. Need mürgitatud meeled, mis mõjutavad inimesi, suurepära-, suurimaks näiteks olid need süüdistused Sandra Kalniete ja minu isiku vastu. see on Putin, kes juhib äh, kes kasutab Stalini poliitikat, mitte meie ja me teame väga täpselt, kes siin kojas on Putini suured fännid. ja ma tahaksin tänada kõiki variraportööre nende panuse eest, oli suurepärane. ma tean, kui tähtsad on sügavapõhjalised arutelud selle küsimuse üle ja tean, et neid arutelusid peetakse kõikides fraktsioonides. ma arvan, et äh, see töö on tegelikult ka äh, hea alus kõikidele institutsioonidele Euroopa Liidus, mis mõtlevad propaganda vastu. tahan eriti tänada Charles Stanokit, kes aitas mind äh, selle raporti koostamisel. tegemist oli väga raske perioodiga minu elus, sest mul oli terviseprobleeme, aitäh talle. suur tänu sellega on see arutelu lõppenud ning hääletus toimub homme. edasi